niisiis, äh, selle äh, koosoleku protokoll saadetakse kinnitamisele järgmise koosoleku alguseks, kui kellelgi selle vastu midagi pole. nii et tänased äh, otsused esitatakse vastutavatele institutsioonidele, nii et tänane kohtumine on lõppenud, tänan teid kõiki teie koosoleku eest ja head isu!